Bueno, señorías, vamos a pasar al tur-. daamid ja härrad, alustagem hääletusega. lihtsustatud äh, menetluse korras hääletame kõigepealt Maštalka raportit äh, aktsiaseltside ühinemise kohta, nimeline hääletus, hääletus on alanud Se cierra la votación. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. järgmisena Albertini raport, mis puudutab Euroopa Ühenduse ja Jordaania vahelise Euroopa Vahemere piirkonna lepingu protokolli sõlmimist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena härra Kochi raport see puudutab Lääne-Aafrika ja Euroopa Liidu lennundusküsimusi. ennem hääletamist soovis sõna härra Koch raportöörina, palun. kolleegid, minu raportit vastu võe-, võttes kiidame me heaks lepingu mis hõlmab seitsekümmend viite varasemat lepingut üksikute liikmesriikide ja mm, Lääne-Aafrika riikide vahel. meil on tarvis vältida konkurentsi moonutamist ning liigset bürokraatiat ja kui te seda soovite, siis hääletage minu raporti poolt. suur tänu, härra Koch, kes on raporti poolt vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena nõukogu teise lugemise positsioon ehitustoode tüüdustatud turundustingimuste kohta, raportöör on proua Stailer. hääletame muudatusettepanekute plokki, esimene plokk, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd Äh, sellega loetakse nõukogu positsioon vastuvõetuks muudetud kujul Euroopa Parlamendi poolt. järgmisena äh, Strifleri raport, mis puudutab humanitaarabi valdkonna Euroopa konsensust, muudatusettepanekuid ei ole, aga on mitmeid eraldi hääletusi. lõige viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja lõige üheksa on vastu võetud. lõige kolmteist kahes osas mõlema puhul nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud teine osa on ka vastu võetud suure häälteenamusega. lõige kolmkümmend üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud suure häälteenamusega, lõige kolmkümmend kaks, nimeline hääletus hääletus on lõppenud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 kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt C kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, seda kontrollime. hääletus on alanud see on teine osa põhjenduspunktist C. hääletus on lõppenud. teine osa on vastu võetud ühe häälega. kolmas osa, põhjenduspunkt C, kes on poolt, vastu, erapooletud parem kontrollime ka seda elektrooniliselt. kolmas osa. hääletus on lõppenud. kolmas osa on samuti vastu võetud, siin on kümme häält rohkem. põhjenduspunkt G kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame tervet resolutsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena Porra Sarbu raport põllumajanduse tunnistamise strateegiliselt tähtsaks sektoriks toiduga kindlustamise tagamisel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 esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, kas te soovite elektrooniliselt kontrollida esimest osa? olgu, elektrooniline kontroll, lõige üheksa, esimene osa. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmesaja häälega. teine osa lõikest üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige neliteist, kolmes osas. nimeline hääletus kõikide puhul, esimene osa hääletus on alanud hääletus on lõppenud. esimene osa vastu võetud, üsna selgelt. teine osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ka teine osa on vastu võetud, kolmas osa hääletus on alanud.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 esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vist vastu võetud, aga kontrollime elektrooniliselt igaks juhuks. hääletus on alanud tagasi lükatud. kolmas osa lõikest kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend üheksa, kahes osas esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend, kahes osas esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige nelikümmend viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. esimene osa on vastu võetud. teine osa poolt, vastu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 hääletus on lõppenud. see põhjenduspunkt on tagasi lükatud, kui ma nüüd õigesti aru saan. jah. Bueno.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 daamid ja härrad, vaatame nüüd selle asja üle. jah, härra, palun, teil on sõna äh, härra president, meil on probleem, kaks hääletuskonsooli äh, ei tööta. me saadame tehniku kontrollima. nüüd hääletus ise. põhjenduspunkt P hääletus, meil on siin viik. kui see oleks olnud muudatusettepanek, mis muudaks teksti, siis oleks see muudatusettepanek tagasi lükatud, aga me ei räägi siin muudatusettepanekust. see, tegemist on algse tekstiga ja algse teksti puhul on meie personal mulle just teada andnud ja ma usun neid, et sellise viigi puhul on tekst vastu võetud. ehk siis põhjenduspunkt B on vastu võetud nüüd hääletame tervet resolutsiooni, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. suur tänu! nüüd hääletusselgitused. Thank you.